Eh, tere õhtust, kallid kolleegid, me jätkame nüüd oma tööga ja järgmine küsimus meie päevakorras on infotund nõukoguga. ja ma tervitan ministrit, mm, eesistujat. ja esimene küsimus on proua Blinkevitšiutelt ja see puudutab puuetega inimesi ja Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat. minister, kui te olete valmis, siis hea meelega kuulame ära teie vastuse küsimusele. Madame la présidente euh,, chers collègues. Äh, proua president, kallid kolleegid. nõukogu omistab väga suurt tähtsust tööhõivevõimaluste suurendamisele kõigi kodanike jaoks, sealhulgas ka nende jaoks, kellel on puue üks peamisi eesmärke strateegias kaks tuhat kakskümmend, nii nagu nõukogu selle seitsmeteistkümnendal juunil aastal kaks tuhat kümme heaks kiitis, on just eh, pöörata tähelepanu puuetega inimeste vajadusele. tähtis on parandada nende tööhõivel võimalusi ning kaasata nad paremini mm, ka haridusse ning saada jagu eh, vaesusest ja puuetest räägitakse konkreetselt eh, Euroopa vaesusevastases platvormis, vastavas dokumendis. ja komisjon äh, on käsil diskrimineerimisvastased pro programmid äh, ja liikmesriigid omakorda peavad äh, välja töötama ja rakendama ellu meetmed, mis peavad leevendama suure riskirühmade vajadused ja probleemid, sealhulgas ka puuetega inimese probleemid. pärast eh, juuni tippkohtumise lõppu kohustusid kõik liikmesriigid neid meetmeid ellu viima ning strateegias on kirjas selline üldstrateegia, mis on suunatud puuetega inimeste tööhõive parandamisele ning ka äh, uus Euroopa raamistik puuetega inimeste kohta, mis võeti vastu juunis ülemkogul, äh, käsitleb seda ning kutsub üles liikmesriike integreerima puuet tega seonduvad meetmed kõikidesse strateegia kaks tuhat kakskümmend peatükkidesse ning investeerima inimressurssidesse ning tähtis on, et oleks hästi korraldatud puuetega inimeste koolitamine ja eh, tööhõive. Eh, nüüd uus strateegia järgmiseks aastakümneks Eh, puuetega inimeste jaoks on juba praegu kavandamisel. proua Blinkivitš-Jute, kas teil on täiendav küsimus? ma tänan, härra minister, teie vastuse eest, aga ma siiski tahaksin öelda, et kuuskümmend viis miljonit Euroopa Liidu kodanikku on puudega ja nende häält ei ole korralikult kuulda võetud, nii et mul on täiendav küsimus, kas te ei leia, et me peaksime kiirendama e, direktiivi elluviimist? E, direktiivi vastuvõtmist, kus e, käsitletaks kõigi inimgruppide diskrimineerimisega seonduvat, et kõik saaksid hästi elada Euroopa Liidus, nii et palun, millised plaanid on teil diskrimineerimise vastase direktiiviga? ma tänan. Äh, nõukogu töörühm, kes tegeleb sotsiaalheaolu küsimustega, vaatab endiselt läbi komisjoni ettepanekud, kus me pakume välja mm, vastuvõtta direktiiv, äh, millega tagatakse kõigi võrdsus, ükskõik siis kas on tegemist puudega, erineva usutunnistusega, seksuaalse, erineva seksuaalse sättumusega ja nii edasi, aga et selline direktiiv vastu võtta, selleks on vaja kõikide liikmesriikide ühehääl-, häälsust ja väga palju on eesistujad sellega vaeva näinud, aga paraku praegu veel eesistuja ei tea, kui kaua need läbirääkimised selle diskrimineerimise vastase direktiivi üle veel jätkuvad. mul on veel kaks täiendavat küsimust. ma võtan nad järjekorras ja siis ma palun, et minister vastaks mõlemale korraga. esimene härra Zamkalt ma tahaksin tänada teid selle info eest, aga mul on väga kahju sellest, et see oli väga üldsõnaline, mis te ütlesite. Te ütlesite jah, väga õigeid asju, aga ma tahaksin teilt väga konkreetselt küsida. kas te näete ette täiendavad rahalised vahendid puuetega inimeste koolitamisele? sest ilma täiendavate rahaliste vahenditeta on väga raske neid inimesi aidata Euroopas. tänan, proua president, härra minister. ma tahaksin teilt küsida, et milline on teie ajaplaan nõukogus seoses autoreisijate õigustega. Äh, tänan, kallid kolleegid, minister, palun, kas te saate neile kahele täiendavale küsimusele vastata? Äh, nüüd, mis puudutab rahastamist, meil äh, saab olema eelarve arutelu õige pea mis tähendab seda, et järgmistesse eelarvesse tuleb sisse võtta mitmed suurprojektid ja need õiguslikud ettepanekud, mis on juba kajastatud strateegias kakskümmend kakskümmend, aga on teisigi poliitikaid, mida edendada, sealhulgas puuetega inimeste vajaduste paremaks rahuldamiseks on vaja loomulikult leida ka täiendavad rahalised vahendid mis puudutab õigusakte, me peame väga selgelt mõtlema selle peale, millist rolli saab komisjon etendada ja mida annab ära teha juba olemasolevate õigusaktidega e, ja kuidas neid paremini ellu rakendada, tuginedes nendele volitustele ja pädevustele, mis on asutamislepingul komisjonile ette nähtud rakendamise vallas. nüüd puuetega inimeste jaoks e, meil on juba öö, e, olemas direktiiv, kus käsitletakse puuetega inimeste diskrimineerimist tööhõives ja sellevastaseid samme. ja nüüd on järgmine küsimus. ja nüüd me läheme edasi järgmise küsimusega. Eh, esitajaks proua Kratsa, see puudutab eelarve kohandamist ja erasektori võlga. minister, kui te olete valmis, siis palun vastake. tegelikult makromajanduslik eh, ja eelarve line ehm, järelevalve eh, on paika pandud aluslepingutes, see on meie eh, majanduspoliitika aluskivi märtsi, märtsis kaks tuhat kümme arutati seda teemat nõukogus, liikmesriigid, Euroopa Keskpank, nõukogu püüti leida ehm, ehm, meetmeid kriisist ülesaamiseks ja eelarve olukorra parandamiseks. vaja on eh, tugevdada õiguslikku raamistikku, selle jaoks on löödud töörühm, eh, raport eh, selle kohta esitati juunikuuses ning selgus, et kogu järelevalveprotseduuri on vaja kiirendada, eriti tuleb pöörata tähelepanu just võla tasemele, sellele, kuidas võlg kujuneb ning eh, eh, siis eh, stabiilsuse ja kasvu paktile. järelevalve peab muutuma tõhusamaks, arvati, et see on äärmiselt oluline ning praegusel hetkel on siis koostamisel soovitused aga eh, selge on see, et Eh, vara, vaja on käsitleda ka erasektori võlga, eh, sest eh, tegemist on olulise teemaga. kaheksandal juunil keitis nõukogu heaks need ehm, tulemused, mis raportis selgusid ning seda käsitletakse uuesti sügisel nõukogu istungil, et töötada välja seadusandlikud sammud ning me tervitame kõiki initsiatiive selles äh, valdkonnas. proua Kratsa. suur tänu, proua president, ma tahaksin tänada ministrit äh, selle äh, vastuse eest, kuid mina eh, küsiksin midagi siiski erasektori võla kohta, kas seda arvestatakse, kas mingisugusele tulemusele jõutakse selle osas oktoobris? kas seda on arvestatud näiteks majanduse juhtimise programmis, kas eh, kuidagi eh, on see hõlmatud ka stabiilsuse kasvupakti uue interpretatsiooni käigus? ma oleksin väga rõõmus, kui te vastaksite mu küsimusele, härra minister nii nagu ma juba teile ütlesin, me alustasime seda protsessi Eh, ja eh, töörühm selles osas töötab juba paari eh, päevas said nad kokku ja enne oktoobrist nõukogu kohtumist tulevad nad välja oma ettepanekutega, aga praegusel hetkel on lihtsalt liiga vara sellele rääkida sellepärast, et töötatakse stabiilsuskasvupaktiga, töötatakse uue interpreteerimisega, töötatakse majanduse juhtimisega ning eh, siis, kui töö on lõppenud, eh, saame ma eh, näha, kas on vaja võtta vastu mingi seadusandliku akte eravõla osas. aitäh, härra, härra minister, kuna selle küsimuse osas enam rohkem lisaküsimusi ei ole, siis me läheme edasi järgmise küsimuse juurde, mille esitas proua Tikao ja puudutab siis TEN transpordivõrgustikke suite à la publication par la commission d'un livre vert niisiis äh, pärast seda kui komisjon tuli välja rohelise raamatuga mis puudutab äh, üleeuroopaliste võrgustike paremat integreerimist äh, parema transpordipoliitika huvides siis võttis nõukogu juunis vastu lõppjäreldused, kus tervitati komisjoni rohelist raamatut ja kutsuti üles komisjoni üle vaatama senised eeskirjad, mis kehtivad seoses TNT võrkudega. meil on siin äh, kahetasemeline planeerimine ette nähtud põhivõrk, see muutustuks äh, raudteevõrgust, suurematest maanteedest ja äh, põhilistest lennuliinidest ja sinna juurde tulevad äh, siis lisavõrgud, mis sõltuvad transpordi äh, mahtude kasvust, ähm, aga samuti ka sellest, kuidas CO2 heitmeid suudetakse vähendada. on äh, probleem tõlkega, tõlget inglise keelde ei ole ja tundub, et ka leedu keelde tõlget ei ole. nüüd tuli tõlge tagasi, vabandust, härra minister juunikuus võttis äh, nõukogu teatavaks äh, komisjonilt äh, saadud info, toimus TNT võrgu eest vastavate ministrite kohtumine, see toimus juunis Saragossas, seal räägiti meetoditest, kuidas planeerida ja rakendada tuleviku TNT võrku ja tagada tõhusus. seoses selle teemaga on toimunud avalik äh, konsulteerimine ja see on praegu veel ka käimas, lõpeb äh, viieteistkümnendal septembril ja selle konsultatsiooni tulemusel esitatakse analüüs äh, finantskomisjonile septembri lõpus siis edasi järgnevad kahepoolsed arutelud komisjoni ja asjasse puutuvate liikmesriikide vahel ja samuti toimuvad mitmepoolsed arutelud. siin on kaasatud komisjon, kes tegeleb TNT suunistega. komisjon tuleb siis välja teostatavuse uuringuga, mis arvatavasti saab äh, valmis äh, mai või juunikuuks järgmisel aastal. selleks ajaks peaks olema lõppenud ka kõik konsultatsioonid, kahepoolsed konsultatsioonid lõpevad selle aasta lõpuks ning äh, see on äh, kõik, mida Belgia saab praegu öelda. suur tänu, härra minister mis puudutab äh, eesmärke, siis äh, eesmärgiks on olemasolevat infrastruktuuri integreerida ja ühendada seda ka kolmandate riikide infrastruktuuriga ja tuleb nii-öelda vahearuanne. ja nendest andmetest lähtuvalt äh, planeeritakse siis ju ka edasist tööd, seetõttu ma esitasingi sellise küsimuse, nagu ma esitasin. ja see probleem, mida te puudutate, on ääretult oluline ja kindlasti tegelevad sellega ka järgmised uuringud. siis töötatakse välja ka vastavad perspektiivid tuleviku süsteemi väljakujundamiseks suur tänu. nüüd kaks lisaküsimust, kõigepealt härra Tšuntis, palun. tänan. hiljuti avalikustati parlamendi esimehede avaldus seoses äh, turismiga ja seal öeldi, et äh, kuna Kreekas on tehtud äh, väga olulised kärped äh, lähtuvalt ka rahvusvahelise valuutafondi soovitustest, siis osad need kärped on puudutanud ka raudteeliine, mis on osa TEN võrgustikust ja see on Euroopa Liidu reeglitevastane ja see on ka keskkonnavaenulik. kas võib-olla vaadatakse üle see otsus ja avatakse need liinid uuesti? kolleeg Semka, palun. ma tahaksin tulla nüüd tagasi küsimuse juurde, mis äh, esitati. Nende võrgustike arendamine on väga oluline Euroopa integratsiooni seisukohast aga see ehitustöö peab olema järjepidev, tegemist on ka väga kuluka ettevõtmisega ja minu küsimus on järgmine. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend finantsperspektiivis, kas te näete ette võimalust tõsta rahaeraldiste määra nendele võrgustikele? palun, härra minister mis puudutab esimest küsimust Kreeka võimaluste kohta investeerida nendesse võrgustikesse, ma usun, et selle eest vastutab komisjon. loomulikult me võime järele uurida, aga minul ei ole infot selle kohta, kuidas meil oleks võimalik reageerida, kui Kreeka on sundinud on olnud sunnitud tegema selliseid kärpeid. ja nüüd küsimus äh, rahaeraldiste kohta, järjepidevuse kohta. ja see on teema tõesti, mis puudutab äh, finantsperspektiivi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja teie eelarvepädeva institutsioonina siin parlamendis äh, ka ju saate eelarvet kujundada, nii et ma usun, et äh, teie tagate ka TENT võrgustiku äh, piisava pikaajalise rahastamise. ja nüüd järgmisena härra Papa-Nikolau küsimus, mis puudutab avatud koordineerimismeetoditele hinnangu andmist. minister, palun. Dans ses conclusions du 30 novembre. oma järeldustel novembris möödunud aastast e, ütles nõukokku, et avatud koordineerimise meetod on andnud hea, suure panuse tööturu ja sotsiaalse intsesse integreerumisse, heade tavade vahetamisse ja tuleviku seisukohast on see ka väga kasulik meetod, aga vajab ka korralikku seiret ja õige pea võtab nõukogu vastu ka tööhõivealased mm, suunised, sest parlamendi seisukoha me juba kuulsime ära ning ka EBSCO kavatseb neid meetodeid aktiivselt kasutada. möödunud aastal pärast seda, kui nõukogu võttis vastu uue strateegilise raamistiku Euroopa koostööle hariduse ja koolituse vallas, siis uued liikmesriigid tunnistasid, et peamiste strateegiliste eesmärkide saavutamise on kirjas selles dokumendis, nõuab avatud koordineerimise meetodi tõhusat kasutamist, nii et tuleb jätkuvalt toetada seda meetodit, sest see on eriti kasulik sellistes valdkondades, mis kuuluvad liikmesriikide pädevusse. Eh, hiljutine kakskümmend kakskümmend raport nõukogult ja komisjonilt, mis puudutab seda, kuidas on edasi liigutud hariduse ja koolituse eh, alase programmiga aastal kaks tuhat kümme ka tunnustab avatud koordineerimise meetodi häid tulemusi hariduse ja koolituse vallas Euroopas. nõukogu oma järeldustest juunist eh, käesolevast aastast juhtis tähelepanu sellele, kuivõrd kasulik eh, on eh, täiel määral välja arundada ühised meetmed Euroopa Liidu tasandil, kasutades just avatud koordineerimise meetodit ja teha seda sotsiaalkaitse vallas ka, sest sellel meetodil on suur potentsiaal, aga arvestades, millised on meie uued väljakutsed eh, strateegia kakskümmend kakskümmend raames ja eriti silmas pidada vajadust, et eesmärkide täitmist on vaja ka korralikult eh, jälgida, siis arvestades, millised on meie eesmärgid vaesuse vähendamisest ja tööhõive vallas, siis eh, sotsiaalministrite kohtumisel üheksandal juunil kutsuti üles liikmesriike alustama arutelusid selle üle, et süvendada veelgi avatud koordineerimise meetodit ja möödunud aasta novembris ka eh, otsustati luua uus raamistik süvendatud koostööle just noorsoo küsimuste vallas ning eh, võeti vastu ka peamised põhimõtted, mida kohaldada kõigis tegevuspoliitikates ja poliitik-, põhimõtetes, mis on suunatud noortele. ning leiti, et on vaja veelgi integreeritumad koordineerimise meetodid. septembris, neljateistkümnendal kuupäeval toimub eh, koostöökohtumine ja oktoobris EBSCO nõukogus samuti jätkatakse selle temaatika arutamist ning tähtis on tõesti eh, seal nendel kohtusimistel järeldustele toetuda. täiendav küsimus, palun. ma tänan, proua president, ma tahan tänada ministrit selle vastuse eest, aga ma tahaksin ka ühte-teist selgitada. avatud koordineerimise meetod, nagu te ütlesite, tõesti peatähtsates valdkondades nagu haridus, koolitus, noorsugu on väga tähtis instrument ja see on meie käsutuses aga subsidiaarsuse tõttu ja Euroopa Liidu pädevuste tõttu on see väga kasulik instrument, aga minu küsimus on järgmine. kas me palun saaksime ka äh, uuringute tulemusi teada, et me saaksime kasutada neid tulemusi oma töös? Äh, kuidas paremini kaasata Euroopa Parlament sellesse protsessi, et ka meie oma osa saaksime etendada? ma tänan, minister, palun je vous renvoie évidemment à la dernière partie de ma, de ma réponse. ma viitan oma eelmise vastuse lõpuosale. Teile antakse väga selged järeldused, ehm, kui need on valmis oktoobrikuisest EBSCO ehm, kohtumisest ning ehm, järeldused puudutavad nii sotsiaalset kaasatust kui ka tööhõivet ja nad tehakse teile kättesaadavaks niipea, kui nad on valmis jah, mul on veel üks täiendav küsimus. proua Blinkevitš-Juutelt, palun. Eh, ma tänan, minister, vastuse eest mis puudutab avatud koordineerimise meetodi tähtsust. käesoleval aasta on Euroopa Liidus vaesuse vastu võitlemise aasta ja see on kokkulangevus, et Euroopa Liidus on meil just olnud äh, väga kõrge tööpuuduse tase ja sotsiaalne tõrjutus on sel aastal olnud niivõrd suur. samas on vaja ähm, võidelda vaesuse vastu, te ütlete, et meil on vahe, vaja häid tavasid vahetada, ähm, meil on vaja õppida Skandinaavia riikidest, sest nemad on väga palju tähelepanu pööranud võitlusele sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu. ja äh, äh, nende abiga on võimalik ka Balti riikides vaesust vähendada. jah, koordineerimine ja äh, tõhusam üksteiselt õppimine, jah, loomulikult see on üks aspekt, kuidas me lahendame sotsiaalkindlustusega seonduvaid probleeme ja tagame kasvu, tööhõive, võitlus vaesuse vastu, need olid teemad, mis olid väga tähelepanu keskmes käesoleval aastal ning proaktiivsed tööhõivepoliitikad tõesti vähendavad vaesust ja samas parandavad ka tööjõu kättesaadavust. tähtis on, et meil oleks rohkem inimesi, kes töötavad ning tähtis on selle protsessi toetamiseks kasutada ka riigieelarvet. nüüd aasta kaks tuhat kakskümmend, vaesuse vastu võitlemise aasta. meil tõesti õpime üksteiselt ka selles vallas. ja nüüd läheme oma järgmise küsimuse juurde, mis tuleb härra Tšuntiselt ning puudutab vastastikuse mõistmuse memorandumit, mis on sõlmitud Kreeka, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise valuutafondi vahel ning ka inflatsioonist tuleb jutt. Le Conseil a mis l'accent à plusieurs mitu korda on nõukogu juhat-, eh, juhtinud tähelepanu Kreeka majanduse struktuursetele raskustele. seda on tõepoolest tehtud korduvalt mitmesuguste järelevalvemenetluste käigus, kui räägitakse eelarve defitsiidist eh, ning Kreekale öeldi, et nad peavad rakendama erinevaid meetmeid eh, selles osas, kuidas töötavad nende tooteturud, nad peavad tegelema eh, tööhõivega ja kasvuga majanduses. Nad saavad selleks kasutada struktuurifondide meetmeid. Eh, nad peavad ise vähendama eh, riigi võlga esimese raporti saime me Kreekalt kuueteistkümnendal eh, märtsil nende eh, meetmete osas ning Euroopa eh, Liit ning siis rahvusvaheline valuutafond uurisid neid meetmeid ning selle järel anti sada kümme miljardit eurot Kreeka käsutusse. nõukogu ei teadnud või nõukogud ei teavitatud ametlikult komisjoni lõppraportist ning eh, komisjoni arvates eh, arenes Kreeka majandus nii nagu prognoosis ette nähti, kasutati eh, toetusmehhanisme ning äh, praegusel hetkel paistab, et tooteturul ei ole olukord rahuldav inflatsiooniga. me püüame rakendada meetmeid aitamaks Kreeka äh, võime selleks, et äh, majandus kasvaks, et eelarve olukord oleks normaalselt. komisjoni arvamus oli selline et kui äh, rakendatakse kohandusprogrammi, millele liitub ka toetusmehhanism, siis äh, näitab inflatsioon, et turul on puudusi ning äh, sellel hoiab väga tähelepanelikult silma peal nõukogu. suur tänu lisaküsimus. suur tänu proua president, minister, ma arvan, et tegelikult te ei vastanud minu küsimusele. Need meetmed, mida eh, selle eh, eh, vastastiku mõistmise alusel rakendati, on tegelikult skisofreenilised. ühest küljest selleks, et riigil oleks raha, suurenesid maksud, inimesed ei suuda neid makse maksa ja need on ju kõik suunatud sellele, et toimuks deflatsioon, aga siis eh, jälle eh, tõusevad hinnad eh, toodetele ja siis kütusele ning Kreeka pidi veel rakendama edasisi meetmeid, see tähendab, et inflatsioon tõuseb veel ja veel. kas on ka tehtud mingisuguseid ettepanekuid, et inflatsioon ei kasvaks plahvatuslikult Kreekas? minister, kui te olete valmis, siis me ootame teie vastust. ausalt öeldes ma ei tea, eh, mida viimastel tundidel on Ecofinis otsustatud aga struktuuriprobleemid on olnud pidevalt arutelude teemaks, seda on tõstatanud eh, komisjon, seda on käsitletud eh, Lissaboni strateegia raames eh, ning öeldi, et on äärmiselt oluline, et Kreeka makroökonoomilisi tasakaalustamatusi korrigeeriks on vaja tõsta eh, konkurentsivõimet investeeringute osas, eh, teenuste pakkumisel, on vaja korraldada ringi eh, kogu haldusstruktuur ja tuleb rakendada tööjõuturu kompleksset muutmist, nii et paindlik kindlus saaks Eh, juurutatud, on vaja tegeleda erinevate valdkondadega, sealhulgas ka eh, sellega, et maal on tõsised probleemid. nüüd on eh, härra Papa-Nikolov lisaküsimus sellel teemal. minister härra Hudis, suurepärane kolleeg, nimetas fakti, et inflatsioon tõuseb. juba inflatsioon oli maikuus sees viis koma neli protsenti ning need meetmed, mis puudutavad eh, tarbimist, siis me tõepoolest ei saa aru, kuidas me saaksime inflatsiooni vähendada. Te siin räägite jälle eh, meetmetest, eh, uued maksud tulevad eh, käiku, aga mida me siis peaksime tegema lisaks toetusmeetmetele, et majandus kasvaks, kas on mingisugune konkreetne plaan, mis on välja käidud? minister, sõna teil ma muidugi mõistan, et äh, inflatsioon on tõusnud väga olulisel määral ja kui see niimoodi edasi läheb, siis peab seda ka kuidagi taltsutama, aga mina ütleksin, et Eurotsooni liikmeta on äh, li Kreekal samasugusene vastutus, nagu on teistel liikmesriikidel, tagamaks stabiilsust Eh, oma eh, piirkonnas ning loomulikult me tunneme kõik selle pärast muret. Kreekas eh, peavad olema paigas normaalsed poliitikad, mis puudutavad siis solidaarsuskasvu pakti, nii et, et üks riik peab tegema ära oma töö tõhusal moel sellepärast et ilma selleta majandus ja äh, rahandusliit ei saa toimida. tänu, härra minister, nüüd me läheme edasi järgmise küsimuse juurde, seda, selle esitas äh, proua Andrikeene ning käsitleb Belgia prioriteete ÜRO ja selle institutsioonide suhtes. härra minister, palun. En vue de la 65e Assemblée générale des Nations mis äh, puudutab äh, ÜRO kuuekümne viiendat äh, assambleed, siis neljateistkümnendal juunil pandi paika Euroopa Liidu prioriteedid. tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist on välispoliitika kõrge esindaja ülesanne esindada Euroopa Liitu rahvusvahelistes organisatsioonides Need prioriteedid, mis nõukogu vastuvõtmis on järgmised, kõigepealt äh, ÜRO äh, edasiarendamine ja tugevdamine, Euroopa Liit äh, panustab mitmepoolsele tugevdatud süsteemile, et oleks tagatud rohkem läbipaistvust, et oleks ette nähtud ka organisatsioonipoolne vastutus ja teiseks rahu ja stabiilsuse tagamine üle kogu maailma. sellega on seotud ka kriisihaldus mitmetes ÜRO organites, näiteks Julgeolekunõukogus. väga konkreetseks teemaks on ka keskkond ja jätkusuutlik areng eelkõige just seoses aastatuhande arengueesmärkidega. ja neljandaks prioriteediks on inimõigused. Euroopa Liit on oma asutamisest peale olnud üks aktiivsemaid inimõiguste eest võitlejaid ÜRO-s ja Euroopa Liit jätkab ka tulevikus sel teemal ja soovib inimõiguste teema süvalaiendada kõikidesse ÜRO meetmetesse, eriti nendesse, mis on seotud julgeoleku ja arenguga. ja viimane raskuspunkt on seotud ÜRO reformiga. me soovime tõsta läbipaistvust, tõhusust ja parandada süsteemi toimimist. mis puudutab nüüd inimõiguste nõukogu, siis äh, selle kohta võib öelda, et Euroopa Liit äh, osaleb nii ametlikel kui ka mitteametlikel konsultatsioonidel ja me kasutame ära ka neljanda komisjoni pädevusi. Need pädevused tuleb säilitada. edasi küsimus äh, esinduste kohta. kõik nõukogu esindused on alates esimesest jaanuarist äh, kaks tuhat üheksa saanud Euroopa Liidu esindusteks, nii et äh, need kaks esindust Genfis on leidnud vahelahenduse enne kui nendest saab üks Euroopa Liidu esindus. suur tänu, proua Andrek Jeene. härra minister, tänan teid vastuse eest. tahan tähelepanu juhtida sellele, et äh, Euroopa Liidu esindatusega seotud segadus Genfis ja New Yorgis segab konstruktiivset tööd partneritega, seda esiteks. teiseks on äh, toimunud pikaajalised läbirääkimised seoses Inimõiguste Nõukogu prioriteetidega aastal kaks tuhat üksteist ja Belgia eesistuja peab tagama, et pööratakse tähe, piisavalt tähelepanu sellele, et kaasata läbirääkimistesse kõik ÜRO liikmesriigid. meil on vaja näidata juhtrolli olulistes resolutsioonides, eriti nendes, mis on seotud äh, surmanuhtlusega ja rahvusvahelist relvakaubandust puudutavate lepingutega, tänan. tänan, minister. ma ei tea, kas te kommenteerite? perhaps i know i have another supplementary question oh you are ready ma tean üks lisaküsimus on veel aga te oletegi juba valmis. tahaksin öelda, et Belgia ei ole mitte ainult äh, eesistuja Euroopa Liidus, vaid ka Inimõiguste Nõukogu liige ja kindlasti võtame teie poolt äh, esitatud tõsiselt. härra Rüübik, lisaküsimus. proua president, äh, meil toimus täna intensiivne arutelu, kus me rääkisime kahekümne esimest, üheteistkümnenda aasta eelarvest ja seal arutati ka välja kujundatava välisteenistuse tulevikku. kas me ÜRO raames võiksime teha enamat, et ametikohad oleksid tõhusamad, et Euroopa Liit räägiks ühel äärel ja et me säästaksime ressursse, mida oleks võimalik kasutada teistes valdkondades. kas äh, Belgia eesistuja on valmis välja tulema säästuettepanekutega, et äh, tagada suurem tõhusus, mis kaasneks Euroopa Liidu ühise esindusega, tänan. härra minister, palun ja on äh, ette nähtud äh, lisapersonali saatmine nii New Yorki kui ka Genfi. aga seoses teie küsimusega tahaksime öelda, et tegemist on tõesti erakorralise tööga, mis meil on praegu seotud äh, välisteenistuse jalule aitamisega ja parlament mängib ka olulist rolli, eriti mis puudutab selle välisteenistuse rahastamist järgmisena härra Eilvoodi küsimus, bioloogilise mitmekesisuse edendamine Euroopa Liidus. Sur base de la communication de la commission komisjoni teatise alusel, kus käsitleti pärast kaht tuhat kümmet eh, valikuvõimalusi Euroopa Liidus ka bioloogilise mitmekesisuse vallas on üks dokument ja märtsis võeti vastu järeldused nõukogus bioloogiline mitmekesisus pärast aastat kaks tuhat kümme ja Euroopa Liidu eesmärgid ja ka eesmärgid mm, maailmas. nõukogu on öelnud, et ta on väga mures sellepärast, et eesmärke ei ole aastaks kaks tuhat kümme bioloogilise mitmekesisuse vallas saavit-, saavutatud Euroopa Liidus ega ka maailmas tervikuna ja bioloogiline mitmekesisus üha mm, kaob ning tegemist on väga suure ökoloogilise ja majandusliku probleemiga, tagajärjed on väga rängad aga eesmärgid on ometi väga tähtsad, sest eh, nii oli võimalik ette näha ka eh, kasulikud meetmed bioloogilise mitmekesisuse edendamiseks. ning meil on tähtis omada pikaajalist nägemust, et aastaks kaks tuhat kakskümmend siiski parandada bioloogilist mitmekesisust Euroopa Liidus ning eh, ökoloogilisi teenistusi, talitusi, nende tegevust parandada ning me omistame väga suurt tähtsust bioloogilisele mitmekesisusele ning sest sellel on väga suur tähtsus inimeste heaolule ning ka majandusele ning eh, bioloogiline mitmekesisus eh, kadu võib viia lausa katastroofiliste tagajärgedele, need tuleb meil ära hoida. eesmärgiks on peatada bioloogilise mitmekesisuse hääbumine ning öö, eh, tähtis on, et meie ökosüsteemid paraneksid ja jälle hästi mm, toimiksid ning Euroopa Liit annab kindlasti oma panuse ka bioloogilise mitmekesisuse parandamisse maailmas. nüüd, mis puudutab meie prioriteete bioloogilise mitmekesisuse edendamisel, siis nõukogu on juhtinud tähelepanu sellele, et elupaikade degradeerumine ja hävimine on olnud peamiseks bioloogilise mitmekesisuse hääbumise põhjuseks ja nõukogu on juhtinud tähelepanu sellele, et maakasutuse muutus on negatiivselt mõjutanud bioloogilist mitmekesisust ja ka loodusressursside raiskamine ja ekspluateerimine ning ehm, ehm, ka liikide hävimine on olnud peamised põhjused. ka kliimamuutused on negatiivset mõju avaldanud bioloogilise mitmekesisusele, eriti nende liikide puhul, kes juba on ohus. nüüd, mis puudutab strateegiat kakskümmend kakskümmend, siis peamised suunised majanduspoliitika vallas kutsuvad komisjoni Euroopa Liitu üles tegema kõik, mis tema võimuses, et need keskkonnariskid ja ohud ja väljakutsed mm, hajutada. bioloogilise mitmekesisuse rollist räägiti väga selgelt ka nõukogu järeldustes märtsis kaks tuhat kümme, siis öeldi, et tuleb väga kiiresti pöörata eh, protsessid, et peatuks ökosüsteemide kadu ja degradeerumine ning Euroopa Liidul on pikaajaline nägemus mitmekesisuse vallas eh, kuni aastani kaks tuhat viiskümmend välja ning nõukogu järeldustes on juba ka meie sellekohased eesmärgid kirjas. Need järeldused võeti vastu märtsikuus kaks tuhat kümme. härra Eiluart, palun. ma tänan, president ja ma pean ütlema, et väga kahju, et ma kuulsin ministri vastusest, et me ei ole saavutanud edasiminekut oma eesmärkide saavutamisel bioloogilise mitmekesisuse vallas. Äh, arvestades maaelu meetmeid ja põllumajandusmeetmeid, siis nemad saaksid oma panuse anda bioloogilise mitmekesisuse parandamisse ja siin oleks vaja ju toetada Euroopa põllumehi, sest nemad ju kaitsevad loodust, nende roll looduse kaitsel ja mitme, bioloogilise mitmekesisuse kaitsel on tohutult suur. tänan, minister, palun. ma arvan, et kõige parim meede kui me tahame kaitsta põllumajanduse kvaliteeti, on tõesti toetada seda ka rahaliselt, seda kvaliteetset põllumajandust ja siin ma loodan kõigi saadikute peale, teid ei ole küll siin palju kohal, aga ma kutsun teid kõiki üles toetama neid otsuseid, mis vastu võetakse ühise põllumajanduspoliitika vallas. meil ei ole rohkem täiendavaid küsimusi selle kohta ja läheme edasi järgmise küsimuse juurde. see on küsimus proua McKinniselt ja puudutab mitteametliku põllumajandusnõukogu, mis toimub käesoleva aasta septembris. palun, minister. Mr Elwood. Okay. Oh, Alors tout d'abord, j'aimerais Eh, ma tahaksin kõigepealt õnnitleda komisjoni, sest nad eh, lõpetasid eh, Ähm, edukalt avaliku konsulteerimisi, mis puudutab ÜPP tuleviku pärast äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. Äh, kõik ähm, osapooled on avaldanud oma arvamust selle strateegilise visiooni osas. Nende äh, panus näitas, et ühiskond üleüldiselt tunneb väga suurt huvi Euroopa põllumajanduspoliitika Eh, tuleviku vastu, sest et siin eh, asi ei puuduta mitte ainult põllumehi, vaid eh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgselt on probleeme, mida me arutasime möödunud aastal toimunud kõrgetasemelisel konverentsil ja see võimaldab meil eh, täpselt aru saada, kuidas asjad on üldsuse silmes. Eh, nõukogu on paari aasta jooksul väga tõsiselt mõelnud, milline on olukord mm, eh, seda on teinud erinevad eesistujariigid Rootsi, Hispaania, Prantsusmaa ning on oluline, et me eh, räägime eh, ÜPP eh, olevikust ja tulevikust, et me mõistaksime milline osa on ühtsel põllumajanduspoliitikal terves Euroopat puudutavas debatis, milline on selle osa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia elluviimisel. nüüd et ehm, üheksateistkümnendast kuni kahekümne esimese septembrini toimub Belgias mitteametlik põllumajanduse nõukogu ja eh, härra De Castro, põllumajanduskomisjoni esimees, on kutsutud ka sellele eh, kokkutulekule selleks, et saaks eh, tema paremini aru, mis toimus juulikuusel konverentsil ning eh, mida on eh, eh, vaja teha edaspidi. Need järeldused, mida me oleme nüüd koostamas, rõhutab ÜPP mm, olulisust ning eh, ka Lissaboni leping ütleb, et oluline on tagada eh, kõikidele mm, eh, toiduainete kättesaadavus jätkusuutliku põllumajanduse kaudu ning põllumajandus peab hoolitsema ka maastike kujundamise ja säilitamise eest. see puudutab ka kahtlemata elu maapiirkondades üleüldse härra Barroso on ka eh, olukorraga tutvunud ning eh, tundub, et eh, ühtne põllumajanduspoliitika on oluline Euroopa tasemel ning ta on oluline ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia osas oktoobris toimuvad edasised arutelud, kus räägitakse siis ehm, poliitilisel tasemel, eh, sellest eh, ühtsest põllumajanduspoliitikast ning ma olen täiesti kindel, et komisjon eh, on ka väga tänulik Eh, selle töö eest, mida on teinud nii nõukogu kui ka parlament, et oleks olemas ühtne põllumajanduspoliitika ning me loodame, et eh, see teatis, mida teile saadetakse, leiab ka selle kahe Eh, institutsiooni toetuse. me saadame teile teatise niipea, kui see saab valmis, seal puudutatakse, eh, aga mis puudutab vabakaubanduslepingut eh, Mercosuriga, siis selline leping oleks meie jaoks äärmiselt oluline. me praegu peame selles osas läbirääkimisi. Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon ning komisjon jagavad põhimõtteliselt vaadet Euroopa põllumajanduse osas. Te ju teate, et möödunud novembris väljendas nõukogu eh, muret selle memorandumi üle, mis eh, saatis parlament ja ma lõpuks tuletaksin ma teile meelde, et komisjon peab kinni pidama eh, läbirääkimiste mandaadist, aga möödunud aasta mais volinik eh, kinnitas meile, et läbirääkimised Mercosuriga Eh, sobivad kokku ka ühtse põllumajanduspoliitika põhimõtetega ning on olulised kogu Euroopa põllumajanduse jaoks. kokkuvõtteks ma ütleksin nii, et nõukogu järgib väga tähelepanelikult ja väga eh, hoolikalt, mis eh, toimub kõnelustel Mercosuriga ning me komisjonide kaudu järgime ka nende mm, kaubandusläbirääkimiste kulgu järgmisel, eh, järgmise aasta novembris me eh, tegeleme selle asjaga veel kord põhjalikult. suur tänu, president, suur tänu, eh, minister, sellepärast et vastus oli väga detailne. mu, mind rahustasid teie vastused Mercosuri kohta ning tõepoolest ma arvan, et te peate arvestama selles küsimuses parlamendi arvamusega. kui te vastasite mu kolleegile bioloogilise äh, Ehm, mitmekesisuse kohta ja, ja eelarve kohta, mis puudutab ehm, põllumajandust, siis tegelikult mulle tundub, et põllumajanduseelarve kahe, kahe, kaks, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgsel perioodil küll väga kobe ei saa olema. minister, kas te vastaksite sellele? tõepoolest teatud liikmesriigid tahavad järgmise aasta eelarvet vähendada, aga nii palju, kui mina asjadega kursis olen, eh, nõukogus eh, eh, saavutatud kokkulepe ei lähe selles suunas ja võib-olla te kuulsite eile, et Belgia eelarveminister tegi ettekande kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve kohta ning eelarve perspektiivid kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks eh, on alles alanud ning sellepärast ma ütlen, et mina tegelikult ei jaga teie arvamust Euroopa eelarve kohta. on kaks lisaküsimust Eh, härra Eilvurdilt ja veel ühelt kolleegilt ning me võtame need küsimused koos. proua president, nüüd me räägime kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvest ja nõukogu on teinud ettepaneku ka, et äh, suunatakse vahendeid äh, intelligentsete äh, ITK lahenduste leidmisele, aga samas äh, kuidas on lood ITER projektiga ehk fusioonienergia projekti rahastamisega, härra Eilvord? arvestades seda erakorralist ehm, otsust, mida langetas komisjon pidada eh, läbirääkimisi Mercosuriga, siis eh, kas see mõjutab väga halvasti eh, talupoegade olukorda Euroopa Liidus, eriti halvasti mõjub see talupoegade olukorrale minu koduriigis Iirimaal, sellepärast et, et Mercosurist tuleb väga suur hulk imporditakse väga palju põllumajandustooteid. minister, eh, mis puudutab esimest küsimust, siis ma selles osas eh, viitaksin sellele üldisele arutelule, mis meil on toimunud eh, parlamendi see, mis meil on toimunud ehm, eelarve küsimustes, seal räägitakse tõepoolest eh, ka innovatsioonist, aga möödunud novembris oli ju teil võimalus eh, väga paljusid eelarveosi parandada ning eh, ma siis viitaksin teile tuletaksin teile meelde, et vaadake, millised prioriteedid Euroopa Parlament ise paika pani mis puudutab eh, põllumajandusküsimusi eh, üldse, siis nõukogu teab, et põllumajanduskomisjon ja paljud on mures eh, põllumajanduse olukorra kohta ning eh, tõepoolest me peame kaitsma põllumajandustooteid, mida on toodetud Euroopas, me peame tagama eh, korraliku eh, elustandardi põllumeestele, see on ju iseenesest selge. ja nüüd me siis läheme edasi järgmise küsimuse juurde, see tuleb härra Tšarmekilt ja see puudutab Balkani riikide väljavaateid ühineda Euroopa Liiduga l'objectif de notre euh, politique envers la région des balkans occidentaux est de contribuer meie Lääne-Balkani poliitika eesmärk seisneb stabiliseerumisele kaasaaitamises ja pikaajalise demokraatia ja heaolu tagamises. Euroopa Liit otsustas algatada assotsieerumisprotsessid, et pakkuda nendele riikidele Euroopa Liidu perspektiivi. ühtlasi aidatakse kaasa nii Thessaloniki agenda jõustumisele, pakkudes piirkonnale arenguperspektiivi nii majanduslikus kui ka muus mõttes nõukogu on mitu korda kinnitanud, et Lääne-Balkani riikide liitumisperspektiiv kehtib endiselt. viimane kord tehti seda pärast Sarajeva kohtumist teisel juunil. mitmed assotsiatsioonilepingud on juba allkirjastatud, mitmed on jõustunud, oktoobris kaks tuhat üheksa tegi komisjon ettepaneku alustada liitumisläbirääkimisi endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga ja juba kahe tuhande viiendast aastast käivad meil läbirääkimised Horvaatiaga ja on jõudnud lõppfaasi. Euroopa Liit kasutab kõiki olemasolevaid vahendeid äh, näiteks oma missioone, et ähm, edendada assotsiatsiooni äh, protsesse üle üheksasaja miljoni euro abi on ette nähtud sellele piirkonnale. ja alates üheksakümnendate aastate algusest on Euroopa Liit äh, andnud abi kolmeteist miljardi euro eest. Kopenhaageni kriteeriumid äh, on osa stabiliseerimis- ja assotsieerimismenetlusest. kõik sõltub äh, vastavatest äh, komisjoni hinnangutest, siis antakse kandidaadi staatus ja siis lõpuks toimub liitumine. nõukogu ootab ära edasiste etappide edukus selles protsessis, kõik peavad reeglitest kinni pidama, riigid peavad jätkama senise reformimise tempoga või seda isegi kiirendama. asjasse puutuvad riigid peavad kindlasti tugevdama võitlust äh, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning lahendama lahtised küsimused stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi edukus sõltub äh, kõikide osapoolte vastutuse võtmisest. koostöö ja naabruspoliitika annavad omapoolse panuse, et lahendada mitmesugused kahepoolsed äh, konfliktid selline konfliktide lahendamine on meie poliitika tuumik seal piirkonnas ja me oleme sellise poliitikaga tegelenud juba üheksakümnendatest aastatest. lõppkokkuvõtteks tahaksime meenutada, et kahekümne üheksanda aasta novembris otsustas nõukogu anda viisa vabaduse osadele selle piirkonna riikidele ja Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania osas valmistatakse sarnast menetlust ette. nüüd edasi mõjud eelarvele kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. nõukogu siinkohal ei saa sõna võtta, sellepärast et me ootame komisjoni ettepanekuid järgmiseks finantsperspektiiviks, suur tänu! tänan! et te juhtisite seda arutelu nii sujuvalt nagu ikka, proua president, teist tuleks eeskuju võtta. härra minister, see, mida te ütlesite, on siin kojas teada. aga ma tahaksin kuulda midagi konkreetsemat. kes on Euroopa Liiduga liitumisele lähemal kas Serbia, Montenegro või Makedoonia. tänan, minister, palun. Te tahate teada, milline nendest riikidest on liitumisele kõige lähemal? aga kui ma seda ütlen, siis see ei tähenda ju, et see riik tingimata liitub äh, järgmisena. on vaja teha mõningaid äh, edusamme ja kõik võib äh, kulgeda erineva kiirusega. tänan, härra minister. Te nüüd peate lahkuma ja küsimustele, mida me käsitleda ei jõudnud, siin vastatakse kirjalikult ja nõukogu infotund on käesolevaga läbi saanud. tänan teid äh, osalemast. istung on katkenud kuni kella üheksani täna õhtul. tänan